nüüd tõsiste küsimuste juurde minna nimelt hääletama. esimene raport puudutab Venemaad. Ojub Titijevi juhtumit. nii volitus kümme, algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kes on resolutsiooni poolt tervikuna, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme edasi Egiptuse juurde, hukkamised Egiptuses. D. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd teine osa. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt M, algne tekst, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kes resolutsiooni tervikuna toetab? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi Haiti juurde. lastehoius Haitis. meil on resolutsiooni ühisettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viies muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsmes, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esimene poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, number kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme edasi pestitsiinide Eh, erikomisjoni nimelise koosseisu ja menetluse kohta. jah, me teame nüüd asjast. muudatusettepanekuid laekunud ei ole. Eh, sellele ettepanekule, mis tuli esimeste konverentsilt. ja seega on vastu võetud. nüüd edasi Sofooli raport. kas keegi soovib eh, komisjoni otsuse poolt sõna võtta? kas keegi on poolt? annan härra Fjellnerile sõna, tema soovis vastu sõnavõttu pidada, palun. ma tänan ma tahan öelda, et siin äh, hääletatakse üha rohkem selle poolt, et alustada läbirääkimisi mandaadi alusel, mis on heaks kiidetud komisjonis ja mitte täiskogul ja see on probleemne. jah, see on mõistlik, kui komisjonis on suur-suur poolehoidjate hulk äh, sisuliselt, aga antud juhul suures osas selle teema puhul öö, äh, ainult oli erinevus kolm häält poolt ja vastu kaalumisel. nii et teistest komisjonitelt ei tulnud samuti arvamusi. ja transpordikomisjoni arvamust ei kajastatud, nii et asi pole mitte milleski muus kui, kui palju informatsiooni peavad veokijuhid andma CO2 heitmete kohta Äh, aga see informatsioon pigem äh, on kasuks Hiina konkurentidele. aga kõige tähtsam on see, et Euroopa Parlamendi täiskogu on see, kes peaks otsustama mandaadi üle, millega Euroopa Parlament hakkab läbirääkimisi pidama ja seda ei saa delegeerida keskkonnakomisjonile ega ühelegi teisele komisjonile, nii et peame äh, hääletama selle vastu, et anda mandaat ilma asja põhjalikult analüüsimata. jah, kas on keegi, kes tahaks öö, Euroopa Komisjoni ettepanekut toetada? kas keegi tahab sõna võtta toetuseks? no okei okay.. ei taha? Läheme siis edasi hääletamise juurde, kes toetab otsust vastu, erapooletud. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd edasi Daltoni raport. härra Stevens, teil on sõna, et otsuse poolt rääkida ja raportööri nimel teete seda. ma tänan. kõigepealt härra Dalton vabandab ta ei saa olla siin, et raportist ise rääkida. see määrus on väga tähtis samm, et sulgeda lüngad ja parandada koostööd liikmesriikide vahel võitluses kuritegevuse vastu ja samuti tagada tõhus infovahetus varasemate süüdistuste kohta liikmesriikides. sellega suureneb usaldus ja vastastikune tunnustamine justiitskoostöö vallas. samuti on õige see, et tõesti vahetataks eh, nii Euroopa Liidu kodanike kui ka kolmanda riigi kodanike kohta informatsiooni ühteviisi ja me eh, tuvastame Euroopa Liidu kodanike puhul varasemad karistused, aga mitte kolmandate riikide kodanike puhul senini ja nüüd see lünk täidetakse. libe komisjonis oli sellele suur toetus, sest siin on korralik tasakaal, ühelt poolt kaitstakse isikute õigusi ja teiseks tagatakse, et varasemad äh, karistused äh, on ka registreeritud korralikult ja nii on õiguskaitseorganitel ülevaade hea, et oma tööd teha. ja siin on ka kaitsemeetmed, garantiid olemas, ainult Euroopa Liidu karistused on siin andmebaasis ja ainult saab juurdepääsu sellele infole teatud tingimusi täites. tugev süsteem info vahetamiseks korralike kaitsemeetmetega on vajalik ja libe tegi sellekohase ettepaneku. suur tänu ma saan aru, et härra Lopes tahab selle otsuse vastusena võtta. ma tänan. me oleme seda teemat juba täiskogul käsitlenud ja nüüd on meil siin raport sel teemal. aga tekst on ainult inglise keeles ja see on mitmekeelsuse nõude, meie põhimõtte rikkumine sest Äh, tõlketalitust on äh, kärbitud ja ma saan aru, et selles on põhjus, aga ühes keeles ainult tekst äh, vastu võtta ei ole vastuvõetav. jah, praegu me otsustame komisjoni otsuse üle ja mitte teksti kui sellise üle. nii mulle öeldi. nii et nimeline hääletus, hääletus algas votul este închis. hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi. Äh, Katja Sabal-Rubjali raporti juurde välistegevuse tagatisfondi kohta seitsmes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd järgmine raport samalt raportöörilt. muudatusettepanek kuuskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud Läheme edasi kolmanda raporti juurde samalt autorilt, muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsmes hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. esimene muudatusettepanek, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. teine, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neljas, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viies, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi. inimõiguste hetkeolukord Türgis, esimene muudatusettepanek, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud teine poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viies hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksanda puhul on meil suuline muudatusettepanek, mis on teie hääletusnimekirjas kirjas, aga ma palun, et proua Kumbula-Randperi tutvustaks seda. Uh, kallid kolleegid, see on kaheksanda lõike kohta, mis puudutab poliitilist survet ajakirjanikele. ma palun, et li lisame lause, kutsume Türgit üles loobuma süüdistustest Soome-Türgi ajakirjaniku Ayala Albaraki vastu, kes on Türgi kohtus selja taga süüdi mõistetud no,. väga hästi, läheme hääletama, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kümme, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas poolt. vastu. erapooletud kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmteist, kahes osas esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuues nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjendus punkt M, algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi olukorra juurde Venezuelas meil on resolutsiooni ühisettepanek, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi. Äh, UNVRA, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpetuseks resolutsioon, mis otseselt meid kõiki mõjutab, suveaja kord, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kolmas, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. teine muudatusettepanek. hääletus algas. kolmas on see. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaks. poolt vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus lõppes, vastu võetud. suur tänu